This one, huh? And so, dear colleague, we can start because kallid kolleegid, äh, alustame, et jääda graafikusse. kõik, ma ei tea, kas kõik on siin, ilmselt keegi veel tuleb. alustame siis oma koosolekuga. Äh, jätkan siis itaalia keeles, võtame vastu päevakorra kas on sellele kommentaare või probleeme sellega? tõlkena on meil pakkuda prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, portugali, soome, rootsi, soome, eesti, ungari, leedu, Sloveenia, Slovakki, Bulgaaria ja Rumeenia keelt. kohtumine kantakse üle internetis, nii nagu ikka ja te peaksite olema saanud ka koordinaatorite otsuste koopia kaheksandast novembrist. see saadeti teile meilitsi kümnendal ja see peeti ametlikult vastuvõetuks, sest et tähtajaks, neljateistkümnendaks novembriks mingeid vastuväiteid ei esitatud. lühikese raport saadeti välja missioonist Kölni ja see on kättesaadav ainult inglise keeles. see toimus äh, mais ja saadeti laiali eelmisel nädalal. ja veel üks informatsioon, mida ma pean, pean teile edastama ja mis teile ilmselt pakub huvi, hoolimata sellest, et äh, äh, asjad on veel töös, mis puudutab eelarvemenetlust, aga viimastel kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutati kokkulepe kahe tuhande seitsmenda, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta. nagu te teate, siis meie kultuurikomisjonis pidasime ränka võitlust selleks, et äh, programmide eelarve suureneks ja pärast seda kärpimist, äh, mille nõukogu välja kuulutas ja mis puudutas Erasmus pluss programmi, see pidi langema kahekümnendast miljonist kümne peale kuulsime ka seda, et peaks saama viissada miljonit rohkem, mitte miljard, mis kuni aasta kaks tuhat kakskümmend äh, pidi sinna minema ja me tahtsime ka seda, et äh, lagi, abilagi kasvaks, sest et see on meie arvates endiselt liiga madal arvestades kõiki neid uusi poliitikaid, mis ka kultuurisfääris nüüd käivituvad ja nii palju, kui me hetkel teame, on see, et kolm miljonit on lisatud multimeediategevustesse, eriti just Euronet pluss programmile. nagu te ehk mäletate, siis me kõik palusime, et seda suurendataks, aga mingit konkreetset informatsiooni meil selle ja teiste programmide kohta siiski veel ei ole leiti miljon Euroopa kultuuripärandi aastaks äh, kultuuri pealkirjal. see on hea, et selline raha kõrvale pandi, aga me peame nägema täpselt, kuhu see pannakse ja kas see on tegelikult ka uus raha või lihtsalt see on raha, mis kuskilt mujalt ära võetakse. aga see on nüüd äh, suunatud selle valdkonna jaoks äh, aastal kaks tuhat seitseteist, aga variraportöör ja raportöörid kindlasti annavad selle kohta hiljem rohkem informatsiooni, nüüd aga jätkame peamise päevakorrapunktiga. info kohta ainult nii palju tahtsin veel öelda, et ma arvan, et siin komisjonis tuleks ka selgeks teha, et see meediakajastus selle kohta, et Erasmuses vahendeid vähendatakse, et see oli tegelikult täiesti valeinformatsioon ja seda tuleks võib-olla ka rohkem välja öelda. Elisabeth hat die Übersetzung, ne? Oder? Tõlge on aga olemas, küsib proua Verhaien. Sorry, can you repeat that, ich wollte, ich wollte... palun, kas te võiksite korrata? jah, ma tahtsin lihtsalt kommenteerida seda veel kord, et äh, mul on tegelikult väga kahju, et äh, ajalehtedes levitatud valeinformatsiooni tõttu tõttu on selline vale arusaam tekkinud, sest tegelikult ei ole räägitud ju kordagi sellest, et Erasmuse vahendeid vähendatakse, vaid hoopis asi oli selles, et see lisaraha, mida me nõudsime, seda ei olnud võimalik äh, sajaprotsendiliselt saada. ja ma arvan, et kultuurikomisjon peaks seda veel kord selgelt välja ütlema, selleks et äh, need, kes seda veel ei ole kuulnud, saaksid sellest teada, tegemist oli tõesti meedias äh, levinud valeinfoga ja mitte raportööri veaga Io ho detto che rispetto all'aum- eh, Sabine, eh, Sabine, io ho spiegato che ris- sellega ma olen nõus, Sabine. ütlesin, et võrreldes selle kasvuga, mis kuulutati välja komisjoni poolt, volinik Navratšitši poolt eh, kakssada miljonit, eh, ta ütles seda, kui ta siin oli, siis sellest me saime ainult sada. ja lõppkokkuvõttes oli see ainult viiskümmend. Need on kõik küll lekked, aga tundub, et annavad siiski täpse pildi sellest, mis toimuma saab. jätkame nüüd tänase koosoleku peamise põhjusega, me hakkame vaatama muudatusettepanekuid. see erakorraline koosolek on meil välja kuulutatud selleks, et vaadata VMS direktiivi meil on siin Sabine Verheyen ja Petra Kammerwert, kes seda meiega arutama hakkavad esitatud on üheksasada viiskümmend muudatusettepanekut, tähtaeg oli oktoober kolm, kolmeteistkümnes oktoober, meie raportöörid pärast äh, arvamuste vahetust, mis meil on muudatusettepanekute üle olnud äh, ja võimalust äh, saavutada mingisuguseid kokkuleppeid. kuna mõned muudatusettepanekud on sarnased ja ilmselt on võimalik neid kokku viia, raportöörid kogunesid variraportööridega just selleks, et neid punkte arutada. mõtteks on loomulikult see, et meil on olnud rida teisi kokkusaamisi raportööride, variraportööride vahel, et kompromissi saavutada, esimene nendest äh, toimub kahekümne üheksandal novembril nagu te teate, siis need komisjonid, kes peavad äh, arvamusi esitama, töötavad ka sellega ja nende tähtajad on viies detsember IMCO, ENVI ja Juri, kaheteistkümnendal jaanuaril ja libe kolme, kolmekümnendal jaanuaril. ja see on ka põhjus, äh, miks me peame hääletama pärast seda, kui viimane nendest arvamustest on saabunud, ehk siis libe oma, nii et meie ei saa oma lõpphääletust pidada enne kui veebruar ja see on kavandatud kahekümne kaheksandaks veebruariks. ma tõesti usun, et me saame teha tihedat koostööd heas koostöövaimus. arvamused ja seisukohad on loomulikult erinevad, aga ma siiski leian, et selliste raportööride ja variraportööridega, nagu meil on, peaksime me olema võimelised vastuvõtlikus suhtumises kompromisse leidma. eesmärgiks on see, et esimese lugemise kokkulepe äh, saavutatakse Malta eesistumise ajal. seda soovivad ka raportöörid ja eesistuja võtab vastu oma üldise lähenemise kahekümne kolmandal mail järgmisel aastal. tahaksin õnnitleda Stefanit ja sekretäriaati nende poolt tehtud töö eest. töö on olnud raske on võtnud palju päevi ja ilmselt ka nii mõnegi öö. et äh, läbi vaadata keelelised aspektid ja kõik see must töö, mis ära tuleb teha. aga ma olen kindel, et me suudame saavutada oma eesmärgi ja püsida ajakavas. esiteks kuulame ära raportöörid, siis variraportöörid, kellest paljud on siin, aga kõigepealt annan sõna Sabine Verhaienile. ei, Petra võtab kõigepealt sõna. jah, suur tänu, kallid kolleegid, me leppisime kokku, et mina hakkan pihta ja siis Sabine äh, esitab lisandusi sellele, mis ma ütlen. siin juba öeldi, meile tehti väga palju muudatusettepanekuid, tavaliselt äh, siseturu kodanikuvabaduste komisjonist tulevad sellised muudatusettepanekute paketid, mitte ka kultuurikomisjonist. kuid see näitab, et tegelikult see raport ja seadusloomeline ettepanek on tõesti väga palju huvi äratanud üheksasada viiskümmend muudatusettepanekut pluss need muudatusettepanekud, mis meie juba varem esitasime, nii et kokku üle tuhande. kakssada viiskümmend kolm muudatusettepanekut tehti põhjenduspunktide kohta ja ma tahaksin veel kord siin äh, välja tuua selle, et igaüks, kes korra on kolmepoolsetel läbirääkimistel käinud mõne seadusloomelise ettepaneku üle, tunnistab hiljem, et põhjenduspunktid pannakse hiljem kokku veel kord ja uuesti tehnilistel kohtumistel ja tõesti, sekretäriaat on juba mitmeid kordi ka seda öelnud, et tehnilised kohtumised tulevad, nii et kõik teie, kes te tegite, nägite nii palju vaeva põhjenduspunktide muudatusettepanekutega, ärge olge kurvad, kui lõppude lõpuks tõesti iga lause viimases tekstiversioonis ei kajastu. ma me üritame juba kohe algusest peale muudatusettepanekuid põhjenduspunktide kohta kuidagi äh, kokku korjata juba sellepärast, et äh, parlament peaks tõesti väga tugevalt seisukohalt kolmepoolsetele läbirääkimistele minema, ikka selleks, et äh, lõppude lõpuks väga palju kaduma ei läheks, nii et mida rohkem me kohe alguses suudame ära lahendada või välja äh, jätta, seda rohkem on ka lootust, et hiljem on see tekst just sellises sõnastuses, nagu meile sobib pärast kolmepoolseid läbirääkimisi siis. nüüd sisuliselt kõigepealt kohe audiovisuaalsed Äh, meediateenused. siin on tõesti juba tehtud terve rida muudatusettepanekuid selle kohta, et ma oleks soovinud jääda äh, vana definitsiooni juurde, mis oli ka vanas direktiivis, aga ma tahaksin siiski toonitada, et audiovisuaalsete meediateenuste definitsiooni laiendamine tuleneb ka Euroopa Kohtu otsustest ja meie seaduseloojana parlamendina ei saa lihtsalt eirata Euroopa Kohtu otsuseid siis on meil ka teisi soove esitatud, et me peaksime definitsiooni laiendama ja samamoodi ka audiovisuaalseid meediateenuseid definitsiooni ka laiendaks, et äh, algoritmid äh, oleksid ka toimetuse ja väljaandjaga äh, võrdsustatud või et ka Facebook Facebookis äh, avaldatav info sisu langeks selle alla, aga me peaksime siiski lõppude lõpuks olema tõesti väga-väga ettevaatlikud, sest kui me definitsiooni siin laiendame, siis peaksime me siiski jääma mõõdukaks ja endalt iga kord küsima, et mida meil on võimalik audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga saavutada ja kas see eh, direktiiv on tõesti õige koht, kus hakata kõiki neid digitaliseerimisega seotud probleeme audiovisuaalses maailmas lahendama või äkki me siiski seame liiga suured ootused direktiivile ja et me toome sellega kaasa rohkem pettumust kui seda, et me tegelikult lõppude lõpuks need probleemid saame lahendada. jah, me peaksime veel ka vaatama, et me läheksime piisavalt kaugele, nii kaugele, et see direktiiv siiski paar aastat ka ajahambale vastu peaks, mitte et me paari aasta pärast peaksime uuesti kokku tulema, sellepärast et äh, nii palju aega on mööda läinud ja direktiiv ei ole enam äh, ajaga kaasas käiv, nii et tõesti, meil tuleb siin säilitada tasakaal ühelt poolt sellel vahel, mida on võimalik direktiiviga saavutada ja teiselt poolt ka selle vahel, eh, mida tulevik toob selleks, et see direktiiv siiski ka mõned aastad kehtida saaks. siis e-kaubanduse direktiiviga suhted, seda tuleb uuesti üle vaadata, on täiesti selge, et me e-kaubanduse direktiivi ei taha siin küsimuse alla seada, eriti mis puudutab äh, platvormi haldajate kohustusi ning siin tuleb meil tõesti veel paaris kohas parandusi sisse viia ja võib-olla siin ka äh, selgemaks seda sõnastust muuta, sest nagu ka muudatusettepanekud näitavad, kardetakse siin siiski väga palju, et e-kaubanduse direktiiv äh, võib võib-olla siin meie seadusloomelist alust lahjendada. siis nõutakse veel ka seda, et videoplatvormide ja ka kasutaja loodud infosisu vahel tehtaks rohkem vahet et äh, näiteks äh, platvormi haldajatel ei ole võib-olla kontrolli kõikide, kogu sisu üle, mis on platvormis ja siin tuleks tek-, siin võib tekkida küsimus, et äh, kui palju tegelikult algoritm annab juba infot selle kohta, et äh, e-kaubanduse direktiiviga on piisavalt arvestatud või mitte ja peale on, selle on veel ka selliseid hääli, mis on öelnud, et ka platvormide kaupa pakutavad erinevad striimingud tuleks võib-olla kaasata. siinkohal kindlasti tuleb variraportööridega seda pikemalt arutada meil on terve rida muudatusettepanekuid ka tõketevaba juurdepääsu kohta eh, artiklis seitse, see esialgne sõnastus eh, kuni siis ettepanek, mille meie tegime ja veel ka laiemalt äh, kaugemale minevad ettepanekud, siin tõesti spektrum on väga suur ja meil on vaja leida siin äh, mõistlik äh, kuldne kesktee, kus siis pakkujatele liiga suurt koormust peale ei pandaks, aga teiselt poolt oleks selge, et püstitatud tähtaja jooksul on meil võimalik haldajatelt ka pak-, oodata seda, et tõkked on kõrvaldatud ja siin on tegelikult juba paar päris head kompromissettepanekut äh, välja kujunemas. siis meediakompetentsi väljaarendamine, ka tundub, et seda soovitakse rohkem audiovisuaalmeedia direktiivi kaasata. räägitakse ka sellest, kui palju tuleks igasugused hasartmängud äh, kaasata selle direktiivi kohaldusalasse. ma arvan, et see on jällegi arutelu, mis meil tuleb variraportööridega pidada. ja meil oli siin ka e-, tehtud ettepanek struktuuri väga palju muuta direktiivis, nüüd on siin tehtud terve rida muudatusettepanekuid, mis näitavad, et ülesehitusele tehtud muudatustega on kolleegid nõus. aga me oleme näinud, et laste ja noorte kaitsetaset soovitakse tugevdada ja siin on ka terve rida muudatusettepanekuid äh, sponsorluse ja ka tootepaigutuse kohta, kus me oleme öelnud, et jah, võtame selle siis sinna sulgude ette ja me soovime, et reeglid kehtiksid audiovisuaalmeedia teenuste, platvormide ja ka videode jagamise platvormide jaoks. suur osa kolleege toetab seda meil on siin videote jagamise platvormiga arutelud päris tulised olnud ähm, ja siin on ka neid, kes leiavad, et ähm, tuleks võib-olla jääda pigem komisjoni ettepaneku juurde, mis leiab, et videojagamisplatvorme ei tuleks nii palju siia direktiivi kaasata ja et seal tuleks pigem lähtuda äh, käitumisjuhistest, aga kui me peaks seda niimoodi siis otsustama, siis võib-olla peaks liikmesriikidel jääma võimalus seaduste kaudu sekkuda ja mõjutada, kui tuleb välja, et äh, eneseregulatsioon ei toimi siis e-kaubandus ja direktiiv ja vastutus, seda ma juba mainisin, siin tuleks tõesti mõelda ka selle peale, et kas me mõnes põhjenduspunktis äh, tooksime võib-olla e-kaubandusdirektiivi äh, vastutusklauslid välja, ütleme, et me ei soovi neid piirata ja õiguspoliitiliselt on tegelikult väga suur vahe selles, kas midagi automaatselt kokku pannakse või midagi suvaliselt välja valitakse ja ma arvan, et siin jällegi variraportöörid peaksid maha istuma ja mõtlema, kuidas seda mõistlikult lahendada. on üks suur valdkond, kus äh, probleemid lähevad tõesti suuremaks, see puudutab üleüldiselt reklaami, äh, neid kvantitatiivseid reklaamireegleid, äh, Äh, lineaarse televisiooni jaoks, siin on ka muudatusettepanekuid päris palju, kus soovitakse minna tagasi selle vana regulatsiooni juurde kaksteist minutit tunnis. aga ma palun, et te mõtleksite selle peale, et see parlament on kolm korda, viimane kord selle aasta jaanuari ja veebruarikuus äh, digitaalse siseturu raportiga äh, Äh, suure häälteenamusega otsustanud, et me soovime tegelikult kvantitatiivsete reklaamireeglite paindlikumaks muutmist ja komisjon tuli nüüd meile vastu, see soov ei tulnud ju tegelikult Euroopa Parlamendist, vaid hoopis liikmesriikidest ja ma ei ole nüüd veendunud, et kas me oleme usaldusväärsed, kui me kõigepealt ütleme, et me soovime äh, paindlikumaks muustmist ja siis ütleme, et nojah, et nüüd on meil konkreetne seadusloomeline ettepanek, siis me siiski ei soovi paindlikkust suurendada. ma kardan, et äh, äh, see ei kõla väga tõsiseltvõetavalt kui me niimoodi käitume, aga vaadates nüüd kõik need muudatusettepanekud reklaami kohta läbi, jääb meile mulje, et võib-olla meil siin võimalik tõesti omavahel ühendada see kahe akna süsteem ja ka tegelikult äh, ka see, kui palju programmi katkestatakse äh, reklaamipauside jaoks, nii et võib-olla siin on meil tõesti võimalik leida lahendus, millega kõik on nõus me keskkonnakomisjoniga peame ka väga palju rääkima reklaamist, suhkrut ja suure rasvasisaldusega äh, ain-, sisaldavad ained, ehk siis suhkrut ja rasva sisaldavad ained, et siin tuleb ka tõesti vaadata, kuidas me kooskõlastaksime need muudatusettepanekud reklaami kohta siis Euroopa tooted, siin jällegi spekter on väga suur, räägitakse sellest, et üldse mitte kvooteid kuni, kvoote kuni viiskümmend protsenti Euroopa toodangut, siis need lisareeglid, mida liikmesriigid võivad vastu võtta, videoplatvormid filmi toetamiseks, kas neid peaks eelistama või mitte aga siin jällegi peaks olema siiski tegelikult võimalik äh, jõuda kompromissile nende äärmuslike seisukohtade vahel, nullist kuni viiekümne protsendini siis, need äärmuslikud positsioonid. ja mis puudutab äh, signaali kaasamist ja leitavust, äh, siis mulle tundub, et meie ettepanekud on suures osas leidnud toetust äh, meil on siin toimunud juba, meil on ette nähtud kaks variraportööride kohtumist, esimene kahekümne üheksandal ja teine kaheteistkümnendal jaanuaril, mõlemad korrad kella üheksast kaheteistkümneni. esimeseks korraks me tõlget ei ole teeninud, tellinud, aga siis kaheteistkümnendaks jaanuariks soovime me saada ka äh, tõlget, sest tegemist on väga kompleksse küsimusega ja me leiame, et tõlkega on seda võib-olla võimalik lihtsam arutada. aga kui selgub, et kahest variraportööride kohtumisest ei piisa, siis äh, kaasame me võib-olla ka veel Kodanikuvabaduste komisjoni, nemad hääletavad kolmekümnendal jaanuaril ja siis kohe kindlasti äh, kogu see reguleerivate asutuste sõltumatus ja ka muud libe valdkonda äh, Äh, langevad küsimused saavad lahendusi, et nagu te nägite, terve rida ka meie muudatusettepanekutest on sellised, kus me oleme teinud kohandusi päris mitmes kohas ja ka reguleerivate äh, asutuste, siis nende kontaktkomiteede sõltumatus, äh, me soovime, et nad oleksid sõltumatud, me tahame selle ka selgelt välja sisse kirjutada ja on tõesti muudatusettepanekud, kus öeldakse, et see on hea mõte ja väga tähtis on, et tegelikult ka valitsus paneb selle sõltumatuse paika seaduste kaudu ja ma arvan, et see on tegelikult päris hea lahendus. nii palju kõigepealt minu poolt. Grazie Petra, penso che insomma, hai fatto un panorama <laughs> molto ampio ed è vero che su tanti... Alcun... aitäh Petra, see oli tõesti väga lai ülevaade ja mõni, mõnede punktide puhul oli sarnaseid lähenemisi, teiste puhul oli väga palju erinevusi. ma loodan, et dialoog saab olema positiivne ja et jõuame tasakaalustatud tekstini, aga nüüd Sabine, palun aitäh Petrole, kes juba andis väga laia ülevaate sellest, mis on kultuurikomisjoni muudatusettepanekutes äh, olnud. teised, teistes äh, komisjonides praegu käib veel arutelu, osaliselt äh, toimub ikka ja jälle infovahetus erinevate komisjonide sees, fraktsioonide vahel. ma tean, et ka muudatusettepanekute esitamise eel on olnud arutelusid, nii et me üritame kõigi teiste komisjonidega olla tihedas koostöös algusest peale, et jõuda mõistliku, siis mõistlike seisukohtadeni. selge on see, et mm, kuna muudatusettepanekuid on väga palju, siis on väga palju erinevaid seisukohti, sellest juba siin oli juttu, kohati on muudatusettepanekute seisukohad täiesti vastandlikud, ehm, näiteks ehm, reklaamidirektiivide karmistamine või leevendamine, seal on tõesti täiesti vastandlikke seisukohti, mis ei saa kuidagi olla vastandlikumad, ühed arvavad, et tuleb asja karmistada, teised, et täielikult liberaliseerida. nii et äh, siin tuleb arvesse võtta arenguid tervik, turul tervikuna vaja on leida mõistlikku lahendust, et äh, kõigile sektoritele oleks tagatud ka tulevikus äh, õiglased tingimused sest need selged eristused, mida me tundsime minevikus, need sellises meediamaastikus, nagu meil äh, täna on, neid enam ei ole ja seetõttu on meil vaja leida mõistlikke lahendusi, tagamaks kõigile võrdseid äh, õigusi, äh, võrdseid võimalusi ja tagada ka noorte ja laste kaitse meil on siin rohkem vaja asju arutada siis, kui on juttu videojagamisplatvormidest. siin tuleb äh, arvesse võtta seda, millised äh, sätted tulevad e-, e-kaubanduse direktiivist ja mõned võib-olla oma muudatusettepanekutega arvavad, et kuna ei ole äh, teenuse osutaja vastutust, siis siin ei ole võimalik midagi teha. meie aga ei saa siin ära kaotada e-kaubanduse direktiivi, vaid me peame üritama välja mõelda seda, et kuidas me saaksime tagada paremat noortekaitset ja paremat tarbijakaitset ilma, et me õõnestaks e-kaubanduse direktiivi nendes punktides. ma arvan, et see on võimalik ja on ka muudatusettepanekutes palju häid lahenemisi, lähenemisi, mis, mis aitavad meil kompromissile jõuda ja ERGA puhul tuleb välja öelda see, et ka meie raportis ei olnud oluline see, et me tahaks ERGA-t nõrgestada, nõrgestada seda, kuidas ta oma ülesandeid täidab, vaid me tahame neid ülesandeid pigem, ülesannete täitmist pigem tugevdada, aga me ei soovi mingit hüperjärelevalveasutust temast teha ja ma arvan, et see ei ole ka komisjoni eesmärgiks olnud selles küsimuses, et luua mingi selline ülimuslik asutus, vaid Euroopa Komisjonil Amsterdami protokolli ja eh, lepingute tõttu omab koordineerivat rolli ja seda on ka järjest rohkem vaja, kuna ähm, on, toimuvad sellised arengud nagu konvergents, järjest rohkem on piiriüleseid pakkumisi ja vaja on sellist koordineerivat rolli ja ERGA-le tuleb anda selleks äh, adekvaatsed võimalused, aga sellele lisandub ka see, et äh, me peame kuulama nii poliitilisi seisukohti kui ka Äh, ekspertide arvamusi ja sellepärast mm, meie arvamus oli, et äh, me peame võimaluse andma mõlemale seisukohale, nii äh, liikmesriikide esindajatele, poliitikutele kui, kui ekspertidele rakendamise ja kontrolli küsimustes. ERGAL on oma roll ja ta peab oma rolli täitma. ma arvan, et me saame leida mõttekaid kompromisse, mis on meie Ähm, soovide kõrgusel ja mis äh, meil, kus siis selgub, et kas on vaja midagi muuta või saame jääda komisjoni äh, ettepaneku juurde. ja mis puudutab äh, sõltumatut meediajärelevalvet, siis ka muudatusettepanekutest ilmneb, et meediate äh, meediajärelevalve peab liikmesriikides toimuma sõltumatult, et need struktuurid, mis seda teostavad, peavad olema sõltumatud valitsusest, aga hästi toimivad vaid süsteeme ei tohi äh, lõhkuda, et seda saavutada, seetõttu funktsionaalne sõltumatus ja riigist ja valitsusest äh, Äh, õiguslik lahutamine on hädavajalikud ja ma arvan, et me leiame ka siin hea kompromissi. ühe teema puhul, mis tõstatati ka muudatusettepanekute kaudu, mm, selleks oli ähm, juhatuse liikmete äh, Äh, tegevuse kinnitamine äh, ja nende vallandamine, et kui me leiame siin mingisuguse väga ühepoolse lahendumis, lahenduse, siis see ei pruugi olla ähm, väga hea, meil äh, on vaja mõistlikku lahendust, mis tagaks seda, et ei toimuks ähm, suvalist vallandamist või, või inimeste ametisse nimetamist näiteks kui lepingud lõpevad, siis võib-olla pannakse keegi ametisse lihtsalt, ähm, kes poliitikutele meeldib, see ei ole meie eesmärk kindlasti, et meil on vaja mõistlikke kompromisse, mis äh, tõesti tagaks selle, et äh, asi läheks nii, nagu me soovisime. meil on lai baas, äh, mille alusel me peame arut-, arutelusid pidama, muuhulgas ka seoses Euroopa päritolu to-, teoste toetamisega. mõned ei taha mingit toetust, teised tahavad viitkümmet protsenti, ma arvan, et siin me leiame ka eh, neid eh, võimalusi, mis vastavad meie kui kultuurikomisjoni soovidele. Euroopa Liidu eesmärgiks on ju edendada kultuurilist mitmekesisust, eh, meedia mitmekesisust ja ma arvan, et ka siin me leiame lahenduse ja mul on hea meel pidada intensiivseid arutelusid variraportööridega ja ka muudatusettepanekute kaudu sai selgeks, et ka fraktsioonide sees on veel vaja asju arutada, sest ka fraktsioonide siseselt oli väga erinevaid arvamusi äh, muudatusettepanekutes. Sì, effettivamente credo che questa sia una giusta atteggiamento, quello di capire che c'è ancora. jah, mulle tundub, et see on mõistlik suhtumine, et neid asju tuleb rohkem käsitleda, aga mul on hea meel kuulda, et te olete valmis nendest asjadest rääkima ja olen kindel, et saavutame ka edu. nüüd annan sõna nendele, kes on sõna soovinud aitäh ja tere õhtust vabandan, et võtan äh, täna sõna, aga ei saa siis kuulata teiste sõnavõttusid kõiki, sest et ma pean äh, siit lahkuma, aga mul on siin kolleegid, äh, kes kuulavad ja edastavad mulle teie poolt öeldu. kommentaarid kahe võtmeküsimuse kohta, mis tulenevad raporti, raportööri eelnõust ja nendest muudatusettepanekutest, mis on sellele tulnud ja see on lisaks sellele kvootide lävendite küsimusele, kus ma olen omaenda vastuväited selgeks teinud ja mis tõstatab palju laialdasemad küsimused kui need, mille jaoks meil siin hetkel aega on ja mis ehk ei ole ka võimalikud, kui me tahame, et kõikidele fraktsioonidele see vastuvõetav oleks. nii et mõlemad konkreetsed küsimused tulevad siis video jagamisplatvormide juurde tagasi ja raportööride valik, äh, kaasata komisjoni kaasatus äh, nendesse suhteliselt uutesse asjadesse minu arvates läheb kaugemale sellest, mis on soovitav või praktiline. aga olen kuulnud, mida kolleegid on juba öelnud selle e-äri äh, direktiivi kohta ja paindlikkuse kohta, mis seal ehk on võimalik ja seega saame ehk seda seal uurida. ECR fraktsioon toetab eesmärki suurendada alaealiste kaitset ja ja seetõttu me äh, tahame, et komisjoni ettepanek oleks piiratud ja et see ulatus oleks piiratud äh, video jagamisega äh, ja arvestades seda, milline lähenemine direktiivi jaoks sobiv, peame me ära hoidma selle, et riiklikel reguleerijatel ja tööstust on liigselt piiratud, samas aga kaitseme neid, kes kasutavad internetiteenuseid aga on oht, et mõned ettepanekud äh, lähevad mõneti sellest kaugemale. E-, esiteks äh, nad äh, laiendavad kommertssuhtlemise määrusi VSP-dele ja see oleks praktiline ainult siis, kui VSP-d on ise ainuvastutavad selle sisu eest, aga tegelikult selline asi on väga piiratud ja seal, kus ei ole sellist toimetuslikku vastutust, nõutakse sisu eelnevat tundmaõppimist, aga see ei ole praktiline, kui asi on kasutajate poolt loodud sisus. ja eriti just, mis puudutab tooteasetusi. Need et, küsimused peavad ettepanekus väga selgelt välja tulema, enne kui ECR saab isegi mõelda selle üle, et VSP-d pannakse kommertskommunikatsioonidesse ja teiseks äh, igasugused meetmed, mis iganes see kavatsus äh, seal taga oli, mis tekitab VSTRB-dele kohustuse üle vaadata eelnevalt tarbijate poolt loodud sisu, on väga keeruline, esiteks äh, äh, kui me hakkame siin äh, Äh, seda niimoodi tegema, siis tekib oht tsensorlusele ja satub vastuollu interneti neutraalsuse määrustega, kas me tahame tõesti sellist olukorda, kus Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud saavad oma videosid internetis jagada ainult pärast seda, kui need äh, on äh, kuidagi üle vaadatud teenusepakkuja poolt. see ei tundu mulle mõistlik ja teiseks, sellised ettepanekud Äh, seatakse ohtu e-kommerts direktiivi piiratud vastutuse küsimuse ja see on fundamentaalne, millega kogu asi, millega, millele kogu internetiplatvormi tööstus on üles ehitatud, äh, samas tagades, et sisu saab raporteerida ja eemaldada. artiklid neliteist ja viisteist selles direktiivis, äh, nende kasutamine on jah, kasulik, aga see ei ole piisav kaitse, kui muudatusettepanekud lähevad nii kaugele, et VSP-del on mingisugune vastutus siin ja kui VSP-del palutakse tarbijate poolt toodetud sisu üle vaadata selleks, et kaitsta lapsi, et välistada vihakõne, siis mis järgmiseks? ja viimaseks selline ülevaatamise nõue VSP-de poolt, seda on praktilises mõttes võimatu rakendada, sest et see, palju sisu sekundi vältel üles laotakse, on selline isegi, millega isegi kõige suuremad teenusepakkujad äh, ei saaks hakkama ja mis oleks siis selle mõju, see äh, väikestele VSP-dele, uutele startupidele on see eriti just liialt. me ei peaks äh, tegema muudatusi lihtsalt muudatuste tegemise pärast, tervitan neid kommentaare, mis on juba olnud, kui me muudatused sisse viime, siis need peavad olema tõenduspõhised, pakkuma õigusselgust ja eriti nii nagu väga tihti juhtub, me peame vältima soovimatuid tagajärgi, nii et ma paluksin, et kolleegid seda silmas peaksid, kui meil järgmised kohtumised toimuvad, aitäh. Grazie, la parola alla kolleeg Toom, praegu. aitäh, proua Toom, palun. jah, ma tänan, proua eesistuja ma just tulen praegu ühiselt koosolekult, kus ALDE Äh, inimesed, kes tegelevad selle direktiiviga erinevatest komiteed, komisjonidest, me äh, saavutasime ühtse äh, positsiooni, mis on, ma ütleks, enam-vähem kivisse raiutud. ja selline väike emotsioon, et juhtus nii, et ma täna öösel magasin kolm tundi ainult, kuna ma pidin lendama vara ja hilja saabusin ja nende kolme tunni jooksul, uskuge või mitte, ma nägin unes audio-video meediateenuste direktiivi ja meie austatud raportööre Äh, äh, äh, et seda nagu vältida, et nemad ka mind oma, omakorda unes ei näeks siis ma nagu lülitun ümber inglise keelele, sest see kiusatus emakeeles rääkida, ta kuidagi hajutab tähelepanu, siis enam kella keegi ei jälgi. nii et ma soovitan meil kõigil rääkida keeltest, mida me väga hästi ei valda, siis läheb võib-olla asi kiiremini. So now I will switch into my, into my Eurospeak, but I believe it will understandable üldiselt on komisjoni ettepanekus mõned väga head asjad, nagu näiteks äh, toote asetuse nõudmed, nõuete lõdvendamine, parem alaealiste kaitse äh, ja liikmesriikide kohustus seada sisse sõltumatu riiklikud äh, regulatiivametid, aga on teatud sätted, mis meie arvates peaks kaduma, mõne, üks nendest ettepanekutest puudutab kvoote ühelt protsendilt viieteistkümnele. Äh, komisjon kasutab Euroop-, äh, ütleb seda, et peab kakskümmend protsenti vähemalt olema Euroopa töid, Koreper läks isegi kaugemale, tõi sisse äh, me loomulikult tahame kõik äh, toetada Euroopa tööde tootmist nii palju kui võimalik ja me tahame julgustada, e-, et äh, inimesed vaataksid neid Euroopa töid, aga ma arvan, et see kvoot seda eesmärki ei täida. võimatu on seda nõuet täita sellega, et kogu kataloog pannakse ainult äh, siseriiklikke töid täis võimalik on seda nõuet täita sellega, et pannakse ainult oma riigi tööd kataloogi, aga see ei edenda teiste liikmesriikide töid. ja lisaks sellele ei ole midagi öeldud Euroopa tööde kvaliteedi kui sellise kohta. seda on oluline teada Äh, nõudeteenuste kontekstis on-demand teenustel ei ole mitte mingisuguseid probleeme osta odavaid Euroopa toodangut äh, lihtsalt hulgi selleks, et oma kataloogi täita ja võib ka mitte Euroopa tööd lihtsalt sealt eemaldada selleks, et äh, Euroopa tööde osakaal tunduks suurem. et nii, et see protsent kuidagi kunstlikult üles lükata. Euroopa tööde edendamise eesmärki igal juhul ei saavutata ja tarbija kannatab teine küsimus on lõivud kui komisjon või siis see võimalus oli, et liikmesriigid saavad nõuda, et on-demand teenused panustaksid Euroopa tööde tootmisse. ja see võib olla ka selline, kes ei ole nende territooriumil sisse seatud, see võib luua ebavajalikku olukorra, kus on-demand eh, teenusepakkujad, kes pakuvad teenust kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, peavad eh, ka panustama ka kahekümne kaheksasse erinevasse riiklikku fondi. Need platvormid, eh, me ei näe võimalust muuta platvormid vastutavaks iga videolõigu eest, mis nende platvormile üles laetud, see nõuaks täielikku monitooringut meie arvates ei ole kasulik äh, hakata mõõtma, äh, kas sisu on kahjulik või mitte äh, meile meeldib pigem see ebaseaduslik ja seaduslik ja seetõttu me tahame, et sisule, sisureegleid maksimeerima, maksimaalselt harmoneeritakse, ehk siis e-, ERGATAP peab olema täiesti sõltumatu ja ligipääs, me toetame täielikult, et seda, et artikkel seitse oleks direktiivis. meie, me tahaksime näha, et see mõju tuleks viivitusteta, aga oleme endiselt avatud sellele, et arutada, kui detailsed need lõiked selles küsimuses peaksid olema ja seetõttu tahaksime ära oodata Inko arvamuse. ma arvan, et see ongi vist kõik esitasime umbes sada muudatusettepanekut. kui tahate, siis ma võin need kõik üles loetleda, aga ilmselt mitte, aitäh. Grazie per non averlo fatto comunque sono stati sicuramente letti dai relatori e anche da molti di noi. Ora darei la parola alla raportööride ilmselt kõigi nimel tänan. proua Trüppel, palun aitäh kõigepealt meie raportööridele selgituste eest, aitäh ka teistele, kes praegu sõna on võtnud. ma alustan struktuuri puudutava ettepanekuga ja nende muudatusettepanekutega, aga kõigepealt, et ma ei ole veendunud, et niimoodi peaks toimima, sellepärast et komisjonil oli oma põhjused, miks ta valis sellise ülesehituse ja toon kohe ühe näite, et seda selgitada. siin juba öeldi seda ja ma arvan, et see on ka konsensus, et äh, igal juhul ei peaks olema üleslaaditud sisu puhul eelnevat kontrolli ja et ka e-kaubanduse direktiivi ei tohiks äh, kahjustada, kui tegemist on äh, sisu passiivse läbijuhtimisega, kus tegelikult tõesti platvormi omanikel ei ole mingit tead-, teavet selle kohta, mis platvormil toimub. aga me teame kõik, et on selliseid nähtusi, kus digitaalsel platvormil ei ole sellist passiivset rolli, vaid de facto on tegemist aktiivse rolliga ja nad äh, saavad tasu selle eest ja ähm, üles taaditud äh, sisu puhul äh, on tegemist tõesti kataloogide loomisega, selle organiseerimisega, et see puhtalt passiivne roll, mis äh, oli äh, toona, kui võeti vastu e-kaubandusdirektiiv, et äh, see on muutunud. me soovisime saavutada seda, et me täpsustaks seda, et mida me mõtleme sõnadega aktiivne ja passiivne ja selleks on meil vaja üsna selget def-, definitsiooni ja nüüd tagasi äh, ülesehituse küsimuste juurde, et miks ma arvan, et äh, komisjoni struk-, ülesehituse alane ettepanek on parem. minu mõistmise kohaselt on asi nii, et videojagamiste platvormidel on äh, sellist sisu, mida saab kvalifitseerida audiovisuaalmeedia teenuseks ja mida on ka vastavalt reguleerida vaja, reguleerida rohkem kui seni. aga on ka sellist kasutajate poolt loodud sisu, millel ei ole mingit äh, kommertseesmärki ja mis ei kuulu audiovisuaalmeedia teenuste alla. ja siin on vaja vahet teha ja seetõttu ma arvan, et eh, komisjoni ettepanek on ülesehituse osas eh, parem. ja teine eelmärkus, see puudutab Erga rolli. meil oli juba võimalus eh, sellest veidi rääkida, ma arvan, et komisjoni põhimõtteline lähenemine öelda, et meil on vaja äh, riiklikke reguleerivaid asutusi, kes viimastel aastatel on mänginud väga olulist rolli, et meil on neid vaja tihedamas koostöö jaoks, äh, siin ei ole tegemist sellega, et nad peaksid äh, õigusloomes osalema, vaid nad peavad jälgima direktiivi rakendamist, neil peab olema hea infovahetus omavahel ning eelkõige peavad nad hoolitsema selle eest, et meie ühised väärtused ja standardid, ähm, et neid kohaldataks kõigis Euroopa riikides me teame, et on liikmesriike, kus äh, sellega on probleeme ja sellepärast minu meelest on oluline, et äh, me tõesti äh, eelistaks sellist euroopalikku lähenemist, mida komisjon on teinud, minu meelest komisjon ei taha siin ebaõiglaselt endale mingisuguseid õigusi hankida, vaid tegemist on tõesti korra, korraliku euroopaliku lähenemisega, aga sellest hoolimata on Äh, oluline ja see on juba ka näha olnud äh, siin ja komisjon on ka öelnud, et nad on nõus, et me võiksime leida sellise sõnastuse, et reguleerivad asutused peavad olema äh, valitsusest ja riigist sõltumatud, nii et hästi toimivad asutused saaksid tööd jätkata, aga minu meelest see kõige suurem probleem ei ole praegu. ja nüüd räägiksin nendest punktidest, kus ma olen eriarvamusel või kus oleks vaja äh, täpsustada asju, aga ma tahtsin neid äh, asju eelnevalt selgitada, et miks mul on äh, põhimõtteliselt teistsugune lähenemine. minu meelest põhimõtteliselt on õige see, et videote jagamise platvormid peaksid rohkem vastutust kandma eelkõige selles osas, mis puudutab kvalitatiivset reklaami ja sellele kehtivaid e Ähm, sätteid, selle ettepaneku ma olen ise teinud, aga ma ei ole enam nõus selle lähenemisega, et kvantitatiivne reklaamiregulatsioon lineaarse televisiooni jaoks tuleks äh, ära kaotada või seda tuleks liberaliseerida. kui ma vaatan telemaastikku ja seda, mida paljud tarbijad soovivad, et ei äh, laiendatakse reklaamimist, siis minu meelest on väga head ähm, põhjused selleks, et jääda kahekümne protsendi juurde tunnis ja sellise muudatusettepaneku oleme ka teinud. ja erinevalt äh, liberaalidest arvan ma, et mis puudutab äh, Euroopa teoste e, toetamist äh, kultuurilisest mitmekesisustest lähtudes ja olema selle poolt, et me lepiks kokku Euroopa kvoodid ja et meil oleks äh, ka selline turuargument, mida videojagamisprotseduurid on öelnud, et äh, me teeme seda ja me peame seda tegema sellepärast, et kliendid tahavad seda, et kui me tahame, et meie pakkumine oleks atraktiivne, siis meil peavad olema Euroopa äh, Ehm, toot-, teosed, et meil on juba kakskümmend, kakskümmend viis või kakskümmend seitse protsenti neid. Ehm, mina arvan, et jah, kui nad seda juba nagunii teevad ja kui meil on kultuuripoliitilised huvid, et me tahame toetada Euroopa teoseid, neid nähtavamaks muuta, siis eh, minu meelest võiks välja pakkuda kolmekümneprotsendilise kvoodi minu meelest on problemaatiline see mõte, mida mõned kolleegid on nüüd juba esitanud et sotsiaalmeedia kaasata see puudutab äh, seda, millest me juba rääkisime, et milline on aktiivne ja milline on pati-, passiivne roll. Äh, ma hetkel ei ole arvamus, arvamusel, et tuleks kaasata hasartmänge, ma arvan, et tuleks äh, aga kaitsta paremini lapsi ja lapsi, et vara oleks selgemaid reegleid selle kohta, mis on sponsoreerimine ja mis puudutab reklaamipause, mina neid laste saadetes ei taha praegu on sellise, selline reegel, et iga poole tunni tagant võib äh, lastesaateid äh, katkestada, minu meelest äh, pra-, sellest reeglist, mis meil praegu on, sellest ka piisab. terviklikkus, jah, mina toetan seda, et see alles jääks, ma tahan, et liikmesriigid saaksid oma reegleid kehtestada, mis puudutavad leitavust ja ehm, ma olen nõus, et ehm, audiovisuaalteenuste puhul ehm, tuleks arvestada ka juurdepääsetavusega, et see ei peaks käima Euroopa juurdepääsetavuse akti alla ja puuetega inimeste organisatsioonid on seda toetanud äh, ja see toetab ka seda lähenemist, et tuleks äh, see küsimus lahendada audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi raames. ja mis puudutab kaasreguleerimist ja seda, et kui mingeid eesmärke ei äh, saavutada ja sellepärast ma ei ole ka isereguleerimise lähenemise poolt, aga kui kaasreguleerimine toimib, siis ma tahan, et liikmesriikidel oleks võimalus kaugemale minna. et äh, mina ei tahaks äh, jät-, käest lasta sellist poliitilise reguleerimise võimalust ja selles osas on vist ka pigem üksmeel. ja nüüd üldiselt äh, reklaam peab alati olema sisust äh, lahutatud, äh, ka tootepaigutus peab alati olema äratuntav, sponsorlus peab olema äratuntav ja see käib ka videote jagamiste platvormide kohta, seal ei tohiks olla mingit erinevust. Need on minu arvates äh, need küsimused, mis minu meelest esimeses voorus olid kõige olulisemad. E aitäh, Helga! härra Venter, palun Dziękuję pani przewodnicząca. Po pierwsze chciałbym podziękować. Aitäh. ma tahaks äh, esmalt tänada raportööre selle teksti eest. Nad on teinud tõesti väga palju tööd. E-, esitatud on palju muudatusettepanekuid, nüüd teeme tööd kompromissi kallal ja mul on järgmised märkused äh, reguleerivad asutused ja nende sõltumatus, ma ei tea, miks artiklis kolmkümmend viis tahetakse teatavaid sätteid kaotada. siin on juttu nendest, nende or-, asutuste kaotamisest. kui vaadata teatavaid raporteid, siis pigem äh, me ju soovime äh, kaitsta ähm, sellise, selliste Äh, asutuste juhtorganite liikmeid nende ebaseadusliku tagasikutsumise eest. siin artiklis on väga hästi kirjeldatud nende asutuste pädevused, see on tõesti väga kasulik ja mis puudutab minu riiki, see, meie jaoks on see väga oluline säte. ja minu teine märkus puudutab äh, reklaami, reklaami kestust, mis puudutab äh, nende pi-, ajaliste piirangute äh, asendamist, äh, see võiks tõesti avaldada kahjulikku mõju, pikas perspektiivis võiksime näha seda, et äh, reklaami aja väärtus väheneb me võiksime ka näha seda, et äh, loobutakse äh, traditsioonilisest äh, meediast, kuna vaatajatele ei meeldi, kui on nii palju reklaami. ma ei taha siin reklaami kaitsta, aga ma arvan, et me peaksime siiski tasakaalustama seda olukorda reklaamist saadakse ju tulu aga ei oleks vaja liiga palju e, ette näha reklaamimise võimalust, et meil on vaja mingit tasakaalu siin. E, aitäh, härra Grammatikakis, palun. Ήξερα, κυρία Πρόεδρε, πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι το θέμα, αλλά όταν... jah, ma olen teadlik sellest, kuivõrd keerukas on see teema ja arvestades seda tohutut muudatusettepanekute hulka, siis äh, kõigepealt äh, tahaksime tänada Petret ja Sabinet kõik kogu nende poolt tehtud töö eest ja teiseks on oluline aru saada, miks see on niivõrd oluline. osaliselt on äh, küsimus meie ajastus, ei ole ju juhuslik, et on esitatud nii palju muudatusettepanekuid. ma arvan, et see teema on midagi sellist, mis on meie kodanike igapäevaelule väga lähedal ja see on ka põhjus, miks see on nii oluline. väga lühidalt, kui tohib, teen kolm võtmemärkust, sest Petra juba tegi väga põhjaliku sissejuhatusega ja ma olen nõus temaga selles, mida ta ütles ja seda täiendas ka Sabine. olen vaadanud reklaami küsimust veidi ja kuna me oleme kultuurikomisjon, siis äh, mulle tundub, et äh, me peame äh, vaatama seda mõtet, seda argumenti, mille Petra esitas, et äh, meil on võimalik leida nendele probleemidele lahendus. Äh, meil on see enne olnud õnnemängudega, mis see tundus olevat keerulisem, seal me suutsime midagi ette võtta ja ma arvan, et me saame sellega hakkama ka siin. näiteks Kreekal on väga kibe kogemus kõige sellega, see ei ole kunagi kor-, olnud korralikult reguleeritud, sarnaseid asju on juhtunud teistes Euroopa riikides, nii et oma muudatusettepanekutega tahame me tagada, et äh, korralikud põhimõtted on need, mida esitatakse, mitte ainult paberil, vaid et neid tegelikult ka korralikult rakendataks. ma rõhutan seda just sellepärast, et me tahame tagada, et äh, äh meil oleks äh, väga spetsiifilised määrused, millest ei ole võimalik ümber hiilida, arvestades neid halbu kogemusi, mis meil Kreekas on olnud eh, televisiooniga ja ka mujal Euroopas on selliseid probleeme olnud. meil on vaja midagi sellist, mis tegelikult ka töötaks. midagi sellist, eh, mis on ka tugeva sõltumatu elemendiga. ja viimane märkus eh, muudatusettepanekud üheksa, üheksa, seitse, ma ei tea, kuidas see muudatusettepaneku number nii suur sai, sest et nii palju muudatusettepanekuid ei olegi, aga see nõuab selgust ja läbipaistvust, mis puudutab litsentside andmist. me peame tagama, et need menetlused on täiesti läbipaistvad sotsialistide demokraatide fraktsioon on, meie jaoks on see täiesti vältimatu ja vähemalt äh, minu kogemuse järgi Euroopa Parlamendi liikmena ma olen näinud seda, kuidas äh, asjad siin kojas töötavad ja kõik see on veidi paranenud, aga endiselt peab veel päris kaugele minema, me peame tegema tublit tööd ja ma loodan, et me suudame teha koostööd ja saavutada võimaliku parima tulemuse, aitäh. Eh, aitäh, Jorgos Bueno, pues nada, dar las gracias a los ponentes y a todos que han participado en lo... aitäh! tahaksin tänada kahte kolleegi. nii nagu härra Grammatikakis, saame ka meie enam-vähem seda äh, raportit toetada, toetatakse siin Euroopa Liidu audiovisuaalseid töid, on paindlikkus äh, reklaami küsimuses aga meie arvates siiski eh, mõned väärtused, mis näiteks puudutavad alaealiste kaitset või vihakõne keelustamist, see on eh, selline, need on sellised küsimused, kus internetiplatvormid võivad olla elulise tähtsusega. mitte kunagi varem ei ole olnud nii palju informatsiooni kui täna internetis ja päris palju sellest informatsioonist ja sisust seda tarbitakse ka ainult internetis ja tihtipeale tarbijad on alaealised, kes tegelikult ei suuda eristada traditsioonilist meediat ja internetti. ja kõik, ja see muudab nad väga haavatavaks kui meil ei ole neid kaitsvaid süsteeme, ja sellele me peaksimegi siin raportis keskenduma. aitäh! härra Žilov, palun. aitäh, tahtsin äh, rääkida kahest küsimusest, mis on seotud selle direktiiviga. et millist äh, mudelit me tahame audiovisuaalmeedia jaoks ja kellele need reeglid peavad kehtima. algatuseks äh, tahaksin esitada küsimuse, et mida Euroopa kodanikud ootavad oma audiovisuaalmeedia teenustest. ma arvan, et nad eelkõige soovivad sisu ja sisu pigem rohkem kui äh, kahekümneminutilisi reklaamipause iga kahekümne minuti tagant. jah, tõsi on see, et äh, reklaami abil äh, rahastatakse sisu ja seetõttu ma toetan seda mõtet, et toetada paindlikkust, mis on ette nähtud sponsorluse ja tootepaigutuse jaoks, aga ma arvan, et nagu paljud teisedki siin, et et see, et meil on äh, ranged reeglid reklaamile, see eristab meid äh, Ameerika süsteemist äh, ja tõesti, see on äh, väga oluline Euroopa mudeli jaoks ja me ootame oma audiovisuaalmeedia teenustelt seda, et nad eelistaksid Euroopa sisu, tooks seda e-, paremini esile, see on tihti väga kõrge kvaliteediga, me oleme selle üle uhked ja see minu meelest on selle Euroopa mudeli teine sammas ja sellepärast mina soovisin, et Euroopa teoste kvoot äh, mis äh, kehtiks video jagamisele oleks, oleks nelikümmend protsenti Äh, ja see ei ole ju ebaõiglane, sellepärast et tele, traditsioonilisele televisioonile kehtib viiekümneprotsendiline äh, kvoot, et meie mudel siis äh, tugineb nendele sammastele, et esimene on see reg rangelt reglementeeritud reklaamiaeg ja siis teine on see Euroopa teoste eelistamine. ja teiseks tahtsin rääkida sellest ähm, küsimusest, et kellele need reeglid kehtima hakkavad. mina toetan seda, mida rääkisid siin raportöörid, et see kehtiks kõigile audiovisuaalteenustele, ükskõik millised need on, aga ma tahaksin teiega jagada ühte mõtet, mis tuli mõni aeg tagasi ja mis puudutab neid tendentse, mida me nägime Ameerika valimistega seoses ja mis võimaldasid jälgida seda, et milline on sotsiaalmeedia roll praegu. hiljutises uuringus me näeme et, et nelikümmend kaheksakümmend neli protsenti ameeriklastest, äh, nende jaoks on peamine infoallikas äh, Facebook ja eelkõige tänu audiovisuaalsisule, mida seal äh, levitatakse. ja teiseks, me nägime hiljuti, et Facebook sõlmis sada nelikümmend äh, lepingut audiovisuaalsisu mm, tootjatega, äh, mille eesmärgiks on just audiovisuaalsisu andmine Facebookile, nii et Äh, siin on tõesti küsimus selles, et milline on audiovisuaalmassimeedia ja seetõttu ma ka kaitsen seda mõtet, et me kaasaksime need sotsiaalvõrgustikud äh, siia direktiivi, võttes arvesse seda, kui levinud nad on ja mi-, kui suurt mõju nad avaldavad tarbijale. aitäh. kolleeg Šoidrova, palun Děkuji. Ehm, já bych chtěla popřát oběma zpravodajkám hodně sil při zpracování. Aitäh! Sooviksin eh, edu meie kahele raportöörile, kes peavad eh, toimetama üheksasaja viiekümne muudatusettepanekuga ja ka komisjonide arvamustega. töö on tohutu ja äärmiselt oluline on, et nende prioriteedid oleksid paigas tahan öelda, et mina näen siin kolme olulist teemat. esiteks alaealiste kaitse, kaitse ebaseadusliku öö, sisu ja vihakõne eest ja see on minu jaoks oluline, oluline on ka asjaolu, et regulatsioon laieneb on-demand teenustele ja videoplatvormidele. Te olete kõik volinik äh, maininud, et sotsiaalvõrgustikud on üha olulisemad tänapäeval ja seega, kui me ei äh, laienda oma seadusandluse rakendusala, siis me edasi minna ei suuda. mis puudutab alaealiste kaitset, siis mina ei karda kontrolli suurendada. meil on olemas vahendid, äh, millega seda teha nüüd, nii et me peaksime väga järjepidevalt võitlema vihakõne vastu ja mis puudutab alaealiste kaitset eh, eh, video jagamise platvormidel. teine küsimus eh, mis minu arvates peaks kaetud saama, on Euroopa sisu. kas see on siis kakskümmend protsenti, mille komisjon välja pakkus või kolmkümmend protsenti, mille pakkus välja meie raportöör, see on kõik võimalik, kõige olulisem on see, et meil oleks Euroopa sisu jaoks olemas kvoot plat-, sellistel platvormidel. ja kolmas küsimus, ligipääs puuetega inimestele, kellel on äh, nägemispuue, siin leian ma, et liikmesriigid ja audiovisuaalteenuste pakkujad äh, ja Euroopa Komisjon neil on äh, kohustus ülevaadatud direktiivi järgi ja leian, et Euroopa Komisjon peaks aitama liikmesriike seda äärmiselt olulist ja keerulist rolli täita. Morgan, palun. ka mina tänan raportööre mm, sissejuhatuse eest ja mm, nende argumentide eest, mida nad mainisid loomulikult äh, saab igaüks äh, välja valida mingi konkreetse aspekti, aga mind huvitab kõige rohkem noortekaitse teema. seda mainisid siin paljud eelkõnelejad. ja oluline on ka koostöö mm, noorsookaitse töörühma, rühmaga. liikmesriigid ju tagavad alaealiste kaitse puhul selle, et meedia platvormide teenusepakkujad äh, adekvaatseid reegleid täidaksid ja liikmesriigid on ju ka kaasatud sellesse töösse ja ikka ja jälle on juttu sellest, et äh, et levib kahjulik sisu, pornograafia, vägivald ja televisioonile kehtivad reeglid on palju rangemad ja seetõttu me peame ka siin kaugemale minema. ma arvan, et selles osas me oleme kõik ühel meelel, et seda on vaja. mõned eelkõnelejad rääkisid, et vaja oleks detailsemaid sätteid näiteks vihakõne kohta ka mina olen teinud selle kohta ettepanekuid, et mõningaid asju võiks äh, täpsemalt sõnastada, rangemalt sõnastada. Euroopa Inimõiguste Kohus äh, on äh, samuti mõningaid selgeid selgesti mõistetavaid otsuseid langetanud vihakõnede kohta ja meil on ju aluseks komisjoni ettepanek ja meil on ka oluline mm, lähenemine, mis liikmesriikidele mm, on ju ka väga oluline. ja väga oluline on mm, viitamine veel sellele, et Euroopa äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta noortekaitse tegevuskava ja mm, põhiõiguste harta peaksid olema äh, kõigi tegevuste aluseks, mis puudutavad äh, äh, lapsi. ÜRO laste õiguste konventsiooni artiklid viis ja üheksateist on alaealiste kaitse puhul ja audiovisuaalmeedia teenuste puhul kõige olulisemad ja ma arvan, et sellest oleks abi, et äh, erinevaid äh, küsimusi siin äh, lähemale tuua üksteisele ja reklaam, liikmesriigid peavad tagama selle, seda ütlevad ju liikmes- äh,, raportöörid ise oma ettepanekus ma arvan, et meil peab olema tõesti direktiivis äh, see siin äh, otsesõnu kirjas, et ei tohi rünnata usurühmitusi või ähm, seksualiseerida lapsi, ei tohi naistest äh, alandavaid pilte avaldada, pornograafiat ei tohiks olla. et sellele me peaksime viitama ja ei tohi siin ka kõrvale kalduda eh, e-kaubanduse direktiivist. kas keegi siin ähm, on juba huvi tundnud selle vastu, et milline peaks olema äh, avalikkusega konsulteerimise määr me ei taha teiste äh, direktiivide äh, reguleerimisalasse minna, aga äh, need probleemid tuleks siiski lahendada ja sõna Euroopa Komisjonile. härra Krasnodebski siiski ma arvan, et ähm, proua esinaine pidas mind äh, väga oluliseks kolleegiks. tahaksin äh, siin mainida ühte, ühte küsimust, mida seni siin ei ole käsitletud. siin on äh, räägitud väga paljudest olulistest asjadest, aga mul on ka üks märkus. tahaksin küsida, et miks raportöörid on mõningaid muudatusettepanekuid siin teinud mõningates muudatusettepanekutes on, te, te üritate nõrgestada ergat ja tahate tugevdada kontaktgrupi äh, äh, rolli. mulle tundub, et see on siiski üsnagi vastuoluline lähenemine. minu kolleeg härra Venta rääkis äh, muudatusettepanekust kaheksakümmend kuus. nii et ma tahaks teada, et miks te tahtsite seda muutust, et miks te tahate erga rolli või mõju vähendada ja, ja kontaktkomitee rolli suurendada, millised on teie argumendid, aitäh? Naturalmente i rapporter risponderanno dopo, volevo solo fare due considerazioni. jah, kuulame kohe varsti ära raportööride vastused, aga tahaksin ise ka mõned punktid välja tuua, sest see, mida öeldi, oli kõik väga huvitav. ma arvan ka, et äh, väga palju toodi siin juba välja neid küsimusi ja muudatusettepanekud äh, näitavad ka, et raportöörid on väga avatud äh, parandustele ja tõesti suuri edusamme on tehtud juba punktides, mida on tõstatanud paljud kolleegid. näiteks reklaami küsimus ja samamoodi ka Äh, ringhäälingu äh, ettevõtetele äh, ettevõtete küsimus. tõesti on selge, et me peame süsteemi paindlikumaks muutma, aga väga tähtis on siiski säilitada nii tarbijate kaitse kui ka autoriõiguste kaitse. nii et meil tuleb nüüd leida tasakaal nende küsimuste vahel ja me peame arvestama ka sellega, et meil ei ole mitte ainult Äh, internetiplatvormid, vaid on ka erinevaid muid äh, väljastajaid. meil on vaja tõesti väga palju saada informatsiooni, me ei tohi näiteks ära unustada ka trükimeediat, nii et äh, tõesti väga paljude erinevate küsimustega tuleb arvestada, kui me üritame siin tasakaalu leida siin räägiti kahekümnest, kolmekümnest protsendist ja ka tundide piirangust äh, reklaami puhul, nii et on selge, et edusamme on tehtud. teiseks, äh, seda mainis ka proua Trüppel ja ka mitmed äh, eelkõnelejad siin öeldi, et äh, vastutuse puhul on tõesti võimalik äh, kompromissile jõuda, aga videoplatvormide puhul, et see vastutus ei ole mitte ainult passiivne, vaid et nad äh, peaksid saama ka ise sisu välja valida ja härra Morgano tegi minuga koos ka selle kohta muudatusettepaneku. ma leian, et tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega, sest me räägime siin ju tõesti vastutusest see vastutus selles valdkonnas on selgelt olemas ja seda vastutust ei saa algoritmide kätte jätta. see sisu tuleb teadlikult välja valida ärgem unustagem, et tegemist on siiski konkurentsiolukorraga. ja ma oleks tõesti tahtnud, et seda oleks paremini selgitatud. ja kolmas punkt, noorte, noorsookaitse. mina tegin siin ka koos kolleegide muudatusettepaneku, kolleegidega siis erinevatest fraktsioonidest töötasime need välja laste ja noorte horisontaalses töörühmas. praegusel hetkel tegelikult äh, televisiooni kohta on juba teatud äh, keelud reklaami puhul välja töötatud. aga me ei räägi siin ju mitte ainult televisioonist. meenutaksin teile, et Äh, kõik liikmesriigid tõlgendasid praegust direktiivi väga-väga rangelt ja mitte keegi ei leidnud, et see direktiiv oleks mittevajalik. ja siis tahtsin veel siia juurde lisada midagi, mis on väga tähtis. kui lugu oleks tõesti nii, nagu välja pakutud, et ei kehti mitte ainult noorsookaitse ja ei öelda, kuidas seda kontrollitakse, vaid äh, riiklikud äh, reguleerivad asutused peavad tõesti välja töötama ka menetluse, kuidas kontrollida nõuetest kinnipidamist. ja samamoodi peaksid olema ette nähtud ka karistused, sest muidu jääb kõik õhku rippuma. siis ERKA ma arvan, et ka siin tõesti raportöörid on juba teinud väga suure sammu edasi. ja nüüd tuleb lihtsalt selgitada välja ka see, kas ERGA ja ka kontrollikomisjon on siin nõuandvad komisjonid või mitte. ja ametiasutuste puhul jällegi on ka väga suuri edusamme edasi tehtud need Äh, äh, keskused peavad olema tõesti sõltumatud, mitte ainult juriidilises mõttes, vaid ka üleüldiselt ja ma saan aru, et igas liikmesriigis on seda võimalik erinevalt lahendada, aga üldpõhimõtted peavad paigas olema. valitsused, liikmesriigid äh, peavad selle küsimuse lahendama, paljudes riikides on see ka väga tähtsaks küsimuseks ja paindlikkus mängib siin väga tähtsat rolli. mind huvitab väga see küsimus ja ma tõesti tahaksin teada, mida me saaksime teha selleks, et kokkuleppele jõuda. ja nüüd saab kohe sõna ka komisjon ja suur tänu komisjoni esindajale siia tulemast. aitäh tegemist on väga huvitava aruteluga. üritan teha lühidalt, aga siin on nii palju küsimusi välja töötatud. alustagem tõesti videojagamisplatvormidest, sest praegusel hetkel mulle tundub, et väärarusaamad on suured ja seda tuleb selgitada. kui meie räägime videoplatvormidest, ja te ütlete, et nad valivad välja sisu enne, kui see pannakse üles, siis me tegelikult ei räägi videojagamisplatvormidest, vaid me räägime millestki muust. me räägime teenusest, millel on hoopis erinevad vastutusalad. see võib olla Youtube'i kanal, või üleüldiselt Youtube, nagu näiteks Youtube'i äh, lastekanalid, kus tõesti kontrollitakse. ja need reeglid, mida nad kasutavad, on tegelikult äh, nõudmisel videoteenus. kui me räägime video jagamisplatvormidest, komisjoni ettepaneku vormis, siis me räägime platvormidest, mis eelnevalt ei saa kontrollida jagatavat sisu. tegemist on kasutajate loodud sisuga, tegemist on videodega, nagu näiteks minu poja sünnipäevapidu. ja nüüd nõuda video jagamisplatvormilt, et nad eelnevalt see, kontrolliks seda neljasada tundi minutis, mida iga päev üles laaditakse, siis see on võimatu nii et äh, nad teevad tõesti väga palju, aga seda nad ei saa teha, see lihtsalt tehniliselt ei ole võimalik. platvormide jaoks oleks täiesti võimatu seda kontrollida ja tegelikult ka reguleeriva asutuse jaoks on väga raske seda öö, äh, nõudmist täita, neil on juba praegu probleeme nõudmisel videodega ja tõesti väga julgustav on kuulda, et me jätame paika selle artikli, mis puudutab e-kaubanduse direktiivi, aga kui te loete siis edasi sätet, kus on kirjas, et videojagamisplatvormidel on vaja ka klassifitseerida sisu äh, et on seal teatud tegurid paika pandud, äh, nagu näiteks see, et kas selles minu poja videos on vägivalda või mitte. siis see tegelikult tähendab seda, et eelnevalt äh, hakkaksid äh, videojagamisplatvormid sõeluma ja kui me ütleme, et see ei ole kooskõlas e-kaubanduse direktiiviga, siis mitte sellepärast, et me arvaks, et see on midagi, mida ei tohi puutuda, vaid sellepärast, et see on võimatu. täpselt samamoodi nagu kõik ettepanekud, mis puudutavad reklaamireegleid. on tõesti reklaame, mida Youtube võib-olla saab kontrollida, aga on ka teisi, mida nad ei saa, nagu näiteks äh, tootepaigutus või sponsorlus. sest äh, tegelikult ringhäälinguettevõtete jaoks on juba positiivne erand ette nähtud kui nemad, kui Ringhäälingu ettevõte ise seda programmi ei ole tootnud, nii et kuidagi ette, et kui kellelgi ei ole mitte mingit äh, kontrolli toote üle, siis ei saa seda ka ju Ringhäälingu ettevõttelt nõuda nii palju siis tehnilisest poolest ja komisjon on tõesti eesmärgiga nõus, me soovime lapsi kaitsta, tarbijaid kaitsta, aga tehnilise aspekti säilitamine on väga tähtis, sellepärast et neid reegleid peaks olema ka võimalik täita väga,. väga-väga hea on kuulda ka seda, et mis puudutab reguleerivate asutuste sõltumatust ja tõesti jällegi siin reeglid on väga tähtsad. see, et et meil oleks tõesti reguleerivad asutused, mis oleksid sõltumatud valitsustest, see on tõesti väga hea äh, kuulda, sellepärast et mingil hetkel see kadus nagu silmist, aga teiselt poolt on väga tähtis ka see, et äh, ka ekspertgruppides peaksid nad olema erastatud ja mitte mingit poliitilist kontrolli ei tohiks olla. reklaam on tõsi see, et äh, kui meie Refitit läbi viisime, siis äh, tuli vaadata ka seda, kas meil on võimalik äh, paindlikumaks muuta ettepanekut ja kui vaadata ka praegust menetlust, siis tundub, et pigem hakatakse rohkem reguleerima. tegemist on minimaalse harmoniseerimise valdkonda puudutava direktiiviga, nii et äh, ringhäälinguettevõtted tavaliselt reguleerivad ise, kui neil on liiga palju reklaami, siis inimesed lihtsalt lõpetavad nende programmide vaatamise. vähemalt meie näeme turu arenguid niimoodi, aga kui on mõni liikmesriik, mis leiab, et selles liikmesriigis turg ei saa ise reguleerida, siis neil on võimalik rangemaid reegleid sisse viia aga kui me siis lubame miinimumi, siis meil ei ole võimalik eh, enam eh, sekkuda turgudele, kus kõik toimub nii, nagu peab. ja muide, sisu rahastamine toimub põhiliselt reklaami arvelt. nüüd Euroopa toodete toetamine, see tõesti puudutab ka lõive see artikkel lõivude kohta selgitab tegelikult praegust õiguslikku olukorda, nii et see artikkel võib sinna jääda, sest äh, seadusandlik olukord on ikkagi niimoodi ja see lõivude küsimus, seda on tegelikult näha ka komisjoni viimasest ettepanekust, mis võeti vastu vastavalt riiklikule olukorrale, tegemist oli lõivuga, mida maksti ühele fondile ja öeldi, et neid lõive tegelikult ei ole siin mõeldud. aga see ei ole ka kohustuslik, nii et me selgitame, et see on võimalus liikmesriikidele ja see oleks ka jällegi võimalus rahastamaks sisu ja viimane küsimus, mida ma tahtsin kommenteerida, isegi kui tahaksin rohkem rääkida, aga aeg on otsas, mis, see on siis erandimenetlus, sest ma näen siin küll mõtteid äh, nõuda ainult ühte rikkumist äh, eeltingimusena aga kui direktiivis on kirjas, et seal on näiteks äh, korduvad rikkumised, nagu näiteks kolm korda, siis see oleks ka nii-öelda erand põhivabaduste puhul ja muide, ka tegemist on piiriülese menetlusega, nii et see on väga delikaatne ja raske lahendada ja just sellepärast on see ettepanek just selline, nagu ta praegu on. me nõuame, et peaks olema kolm rikkumist ja siin ettepanekus me oleme ka hädamenetluse sisse viinud juhtude puhuks, kus tegemist on siis äärmusliku olukorraga, kus on võimalik siis äh, menetlust kiiremini alustada. ja see olekski minu poolt kõik, aitäh! restul de utilidad of... mikrofon kõnelejale, palun. aitäh. jah, me tõesti peaksime mõtlema ka vastutuse peale, vastutuse kandmise nõudmise peale, aga need platvormid ei saa olla lihtsalt sisuneutraalseteks kogujateks ja me kohe kindlasti soovime siin ka võrdseid võimalusi tagada. aga nüüd saavad sõna raportöörid, kes soovib teist alustada, Sabine? jah, kõigepealt äh, suur tänu kolleegidele teistest fraktsioonidest tänase arvamuste vahetuse eest. ma arvan, et tegelikult tulid siin seisukohad välja ka, ja ka see, kuidas seisukohad on viimastel nädalatel muutunud. ma arvan, et nii mitmeski kohas tuleb meil veel selgemalt välja tuua ka seda, mida me oleme öelnud viimastel kohtumistel raportööridena. ja rääkida ka sellest, kus on edasi mindud. ma arvan, et väga paljudes valdkondades, nagu näiteks ERGA nõrgestamine, ja sisukomisjonide tugevdamine ehk see, mida härra Krasnodebski küsis, et tegelikult juba eelmine kord me seal ütlesime, et meie jaoks ei ole mitte tähtis ERGA positsiooni nõrgestada, vaid et me soovisime saavutada tasakaalu eksperttehnilise arvamuste vahetuse ja siis ka ehk siis nii-öelda ehk siis ERGA ja poliitilise olukorra hindamise vahel liikmesriikides ja just sellepärast me ütlesime, et nii kontaktkomitee kui ka ERGA oma raportitega peavad aru andma komisjonile, sest mõlemad pooled on tähtsad ja muudatusettepanekust kaheksakümmend kaks tuleb see ka välja, kus me Euroopa Parlamendi liikmed paneme ka kontaktkomitee liikmeks, selleks et meil oleks võimalik laiapõhjaliselt poliitiliselt olukorda hinnata, ehk kõik erinevad osapooled oleksid kaasatud, meil ei oleks siin esindatud mitte ainult liikmesriikide pool ja tõesti, kontaktkomitee loodud arvamuse puhul peavad kõik pooled olema öö, äh, sõna sekka saanud öelda ja teiselt poolt jällegi ERGA on ka siin tähtis, me juba eelmine kord ütlesime, et siin oli viga, et ei ole nii, et kontaktkomitee paneb ERGA raporti kirja, äh, äh, vaid et ta kinnitab selle, vabandust, vaid et ERGA raport läheb ka teadmiseks siis kontaktkomiteele, selleks et kõik saaksid ühesuguse informatsiooni tõesti, see viga alguses lipsas sisse, aga muudatusettepanekutega ja kompromissidega me kõrvaldame selle vea. aga see, siin oli ka küsimus muudatusettepaneku kaheksakümmend viis kohta, kui ma õigesti mäletan, ja kus me ütlesime, et liikmesriigid sisuliselt äh, toimetuse otsuseid mõjutada ei saa, äh, toimetuse valikuid ega ka toimetuse kujundamisvõimalusi mõjutada ei saa, see on ju ka õige, ega sõltumatud äh, asutused ei pea hakkama siin toimetuste üle valvama, vaid nad peavad hoolitsema selle eest, et programm, mida edastatakse, oleks kooskõlas direktiividega aga ei ole nii, et äh, siin hakatakse eelnevalt sisu välja valima, me räägime siin meediavabadusest, ajakirjanikuvabadusest ja arvamusevabadusest. ja just see lisand, mis me siia oleme juurde pannud, et äh, seadusega paika pandud kohustuste täitmise äh, jälgimine on meediajärelevalve põhiliseks ülesandeks, mitte aga öö, toimetuste töö eelkontroll ma arvan, et seda tuleb lihtsalt veel kord välja tuua, sest äh, teatud äh, Euroopa osades on meil kahjuks näha selliseid arenguid. teiseks, äh, kas siis video jagamiste platvormi ja sisu hindamine enne või pärast? me ju siin ei räägi sellest, et me enne hakkaksime hindama seda, mis seal videos on, vaid platvorm peab plat-, ei, platvorm ei pea eelnevalt vaatama, mis tohib üles laadida või mida ei tohi, aga kui pärast selgub, et äh, näiteks äh, noorsugu kahjustab see video, siis peab olema võimalik see maha võtta, sest tõesti peab arvestama sellega, et lapsed võivad seda näha, et siis peaks mingid kaitsemeetmed sisse viima, et kas pannakse sinna mingi märgistus või midagi muud peale nii et tõesti, need enesereguleerimise koodeksid, mis on paika võetud, pandud, need peaksid olema võimalikud ka videojagamise platvormide puhul, selleks et kaitsta tarbijaid ja noori. aga tegemist ei ole eelneva kontrolliga, vaid pärastise hinnanguga täpselt samamoodi, nagu ka televisiooni puhul mitte kunagi eelnevalt seda ei hinnata, vaid pärast meediajärelevalve poolt. vähemalt ei tohiks olla nii, et meediajärelevalve eelnevalt vaatab, et mis on teil programmis ja kas te võite seda näidata või mitte. kui on aga probleeme, siis meediajärelevalve peab mingil hetkel siiski sekkuma. Ansonsten freue ich mich auf ja mul on väga hea meel nende arutelude üle, mis kohe kindlasti veel tulevad äh, ja ootan juba ka koostööd raportööridega ja variraportööridega ja ma olen veendunud, et me siin jõuame ka lahenduseni. aitäh! aitäh ka minu poolt. aitäh äh, raportöörile, variraportööridele ja kõigile teistele, kes siin sõna võtsid, ma arvan, et tegemist oli hea aruteluga. kahju, et kõik variraportöörid enam siin äh, kohal ei ole. tahaksin rõhutada, ja võib-olla on võimalik seda edastada ka härra Liuerle ja proua Toomile, et keegi ei soovi eelkontrolli, keegi ei soovi tsensuuri, jumala eest, kes mind tunneb, teab, et äh, kõige puhul, mis äh, lõhnab tsensuuri järele, reageerin ma allergiliselt, üritan äh, saavutada seda, et see nii ei läheks, aga meie jaoks on oluline see, et me ütleme, et kui on teada, et tegemist on illegaalse kahjuliku sisuga, vihakõnega, reklaami ja sätete rikkumisega, kui platvormi omanik sellest teada saab, siis ta peab sekkuma, aga peab sekkuma alles siis ja see raske küsimus, mida sa tõstatasid, Helga, on see, et millisel hetkel see teadmine tekib, kas siis, kui algoritm midagi tuvastab, kui algoritm, mida ta mingi otsing paraku päringu puhul mm, kasutatakse seda mm, niimoodi, et kasutada äh, seda raha teenimiseks, kas siis on tegemist äh, teadmise äh, tekkimisega? kui me selle saavutame ja minu jaoks on ka oluline, et me ütleks, et see on see hetk, mil ta on teadlik ja siis on vaja nõuda talt, et ta rea-, äh, reageeriks, mitte siis, kui ta juhuslikult äh, sellele sat-, peale satub. kui meil õnnestub siin asi õigesti piiritleda, siis oleks meil ähm, oleksime me võitnud, sest me oleksime saavutanud selle, mida me tahame saavutada, et me et äh, videote jagamise platvormid, äh, samamoodi nagu VOD platvormid või klassikaline lineaarne televisioon ähm,, Ähm, oleks allutatud sellistele reeglitele, et loomulikult reklaam peab olema lahutatud saatest ja igaüks peab otsekohe aru saama, kas tegemist on äh, reklaamiga või sisuga ja see peab kehtima ka video jagamise platvormile, see ei ole midagi ebasündsat, mida nõuda, see ei ole, lähe, see ei lähe liiga kaugele ja see kõik käib ka alaealiste kaitse ja vihakõne kohta ja see oligi põhjuseks, miks äh, komisjon videote jagamise äh, platvormid üldse kaasas siia direktiivi. ja kui meil õnnestuks leida mõistlik lahendus, kui meil õnnestuks siin õigesti piiritleda asju ehm, vastutuse seisukohalt, siis me oleksime võitnud. Ehm, mul on siin tõesti ka raskusi siia sotsiaalmeedia ja Facebooki kaasamise kaasamisega, ma ei tea, kas see on mõistlik, ma pean rääkima inimestega, kas, kes selle on välja pakkunud, ma ei arva, et see oleks hea mõte. ka hasartmängude osas olen väga skeptiline. me tõesti peame tähelepanu pöörama sellele, et äkki me laiendame audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi nii, et lõpuks ta ei ei käi mitte millegi kohta ja et me üldse ei saagi aru enam, milleks see direktiiv on. ja me oleme alati viidanud äh, sellele, et äh, reguleerivad asutused peavad olema sõltuvad, me oleme alati öelnud, et äh, sel-, nende asutuste sõltumatus on meie jaoks oluline, et me hindame väga erga tööd ja et on väga e-, hea see niimoodi siin ka kodifitseerida, sest praegu toimub see töö seaduste vabas ruumis ja kui me loome õige, korraliku õigusliku aluse, siis see on mõistlik mingitel juhtudel me oleme tõesti läinud liiga kaugele, me oleme ka asju valesti teinud. ma arvan, et oma muudatusettepanekutega me oleme neid asju nüüd parandanud ja ma arvan, et me oleme õigel teel. mis puudutab reklaami, ma üritan siin nüüd rääkida sellest, mida peab, mida tähendama see paindlikumaks muutu-, muutmine. me loomulikult teame, et ükski valdkond ei ole nii tugevalt reguleeritud kui lineaarne valdkond. internetis ei ole üldse mingit reguleerimist, igaüks võib nii palju reklaami ja nii äh, kirevat reklaami näidata, kui tahab, asju on võimalik katkestada, üle mm, midagi reklaami teiste asjade peale panna, kõik on võimalik, aga kui me tahame, et, et tele öö, äh, et, et äh, Ringhäälingu organisatsioon korralikku programmi teeks, siis äh, peab olema äh, võimalus reklaami teha ja raha teenida sellega, et kuidas vähemalt mingil määral võrdseid võimalusi luua. Ähm, totaalselt võrdsete võimalustega oleks tegemist siis, kui me kõiki võrdselt reguleeriks või siis üldse ei reguleeriks me tahame vaadata, et kuidas lineaarse televisiooni puhul me veidi äh, Ähm, paindlikumaks muudaks re reklaamimist. me ei laienda siin reklaamimist, reklaami ei tule minutitki rohkem. ja kui me mõtleme sellele, et kas näiteks üks reklaam äh, oleks vähem kahjulik kui kümneminutiline reklaamipaus, see minu meelest on isegi tarbijate huvides, kui nad näevad ainult ühe reklaami ja siis läheb äh, film kohe edasi. me võiksime mõelda äh, selle peale, kas me tuleks kahekümnelt minutilt kolmekümnele minutile tagasi, et äh, äkki me leiame võimaluse asju kombineerida, aga kui me täiesti taandume nendest lubadustest, mida me oleme andnud ja ka nendest soovidest, mida me oleme sõnastanud, ähm, et me soovime suuremat paindlikkust, kuna me soovime vähemalt mingil määral võrdseid tingimusi luua see minu meelest oleks ebaaus, kuna nagu öeldud, me ei ole seda öelnud mitte ainult üks kord ja see ei ol-, äh, ole olnud äh, ainult eelmine parlamendi koosseis, vaid ka selles parlamendi koosseisus me oleme selle suure häälteenamusega ära otsustanud, et me peame leidma sellise lähenemise, mis meil võimaldaks äh, seda saavutada, me oleme juba teinud siin selle kaheks jagamise, et kõik, et me teeksime selle mm, Mm, eriti primetime'i ähm, kor-, äh, korra ja et ise siis võiks äh, ise telejaama otsustada. Ähm, keegi ei tee pool tundi äh, reklaamipausi, kuna inimesed nagu siis ei vaataks neid. et kui mingis ähm, jaa, ähm, kui näiteks on siin äh, muudatusettepanekutes kirjas, et peab andma tarbijale võimaluse äh, reklaami mm, mitte vaadata, see võimalus on ka täna, võimalus on vaadata sel ajal midagi muud. loodetavasti me jõuame hea tulemuseni, loodetavasti saame hea audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi, mis äh, siis äh, saab kehtida kümme aastat, vähemalt loodame seda. Eh, suur aitäh raportööridele, mul oli väga hea meel selle vaimu eest, milles see debatt täna toimus. oluline on sellist arvamuste vahetust täna pidada ja tahaksin tõesti teid tänada teie vastuste eest, aitäh ka komisjonile selle eest, et ta jälgis väga tähelepanelikult kogu diskussiooni ja annan teile teada, et järgmine koosolek toimub kahekümne kaheksandal novembril kell kolm. aitäh! tänatakse ka tõlke, sekretäriaati, kohtume varsti!